korrasle lähme nüüd järgmise päevakorrapunkti juurde, see puudutab üks, kaks, määrust üks, kaks, kolm, kaks, murd kaks tuhat seitse muutmist, mis puudutab äh, ühise põllumajandusturu küsimusi ning äh, teatud, äh, teatud toodete eeliseid ning nüüd saab sõna proua Fisch. You, uh, you, chair, honorable... ma uh, aitäh, härra president, austatud parlamendiliikmed, tänan teid selle eest, et te võimaldasite selle kiireloomulise menetluse nende kahe ettepaneku osas, mis loodetavasti aitavad parandada olukorda piimandusturul. üks teeb ettepaneku panna piim artikli sada kaheksakümmend kuus alla ja üks, mis puudutab äh, kvootide väljaostuskeemi haldamist. Need ettepanekud on kõige viimased pikas reas piimandusele suunatud meetmetest, mille me vastu võtnud oleme. olen teadmiseks võtnud eh, seitsmeteistkümnenda septembri resolutsiooni ja ma loodan, et teie olete teadmiseks võtnud selle, et eh, paljud teie soovitustest on praktikas juba kaetud, on kaetud äh, käimasolevate uuringute või ettepanek, või siis saavad nad kaetud tänaste, tänase ettepanekuga. mis puudutab pikaajalisi meetmeid, mida teie resolutsioonis mainiti, siis te teate, et me oleme üles äh, kokku panemas seda kõrgetasemelist töörühma, esimene kohtumine on juba toimunud ja me eeldame, et lõppdokument jõuab meie ette enne järgmise aasta juuni lõppu Äh, mul on väga hea meel, et saan öelda, et tänane realiteet piimandusturul on tegelikult see, et hinnad tõusevad ja äh, meil ei ole vaja enam rohkem sekkuda, sest et äh, turuhinnad on juba kõrgemad kui sekkumishinnad. mis puudutab ettepanekut artikli saja kaheksakümne, sada kaheksakümmend kuus kohta, siis see on olemasolev säte tervele hulgale toodetele, kuhu piima hetkel kaasatud ei ole ja hiljutised hinnakõikumised, mida me näeme juba aastast kaks tuhat seitse, on näidanud seda, et on vaja või tulevikus on vaja samuti piim siia artiklisse kaasata, sest siis võimaldatakse komisjonil kiiremini tegutseda. eile põllumajandusministrite nõukogus ja Comagris teavitasin ma ka sellest kahesaja kaheksakümnest miljonist eurost eh, piimatootjatele ja selleks, et see raha kiiresti välja maksta saaks, on meil lihtsalt vaja saja kaheksakümne kuuenda artikli õiguslikku alust. ideeks oleks suunata raha riiklikesse ümbrikesse vastavalt tootmisele, mis leiab aset aastatel kaks tuhat kaheksa, kaks tuhat üheksa, aga loomulikult on seal laeks eh, riiklikud kvoodid see jaotatakse laiali mittediskrimineerivalt nendele tootjatele, nendele piimatootjatele, kes äh, on äh, kriisist kõige rohkem mõjutatud saanud. selleks, et seda võimalust kasutada, peame me aga piima kaasama artiklisse sada kaheksakümmend kuus. kui ma ütlen, et äh, teavitasin sellest võimalusest Äh, jagada kakssada kakskümmend miljonit laiali, siis äh, te teate, et eelarve, mis kuulub parlamendi ja finants, rahandusministrite nõukogu pädevusse, peavad selle küsimuse otsustama kaheksateistkümnendal novembril. eile ütlesin ka, et äh, see on ka kõige viimane raha, mis minu taskutes on. erandiks on see kolmsada miljonit, nagu te teate, mis on vajalik puhvriks selleks, et Äh, säilitada finantsdistsipliini. oluline on teile selgelt öelda, et artikkel sada kaheksakümmend kuus ei ole carte blanche äh, igasuguste äh, mõtete rakendamiseks, mis iganes komisjonil pähe tuleb. praeguses etapis saan öelda ainult seda, et eraladustamine erinevate toodete puhul, kuhu hulka võiks kuuluda ka juust, on näiteks selline kandidaat, eeldades, et turusituatsioon on selline, et me seda õigustada saame. teine ettepaneku osa on kvoodisüsteemide haldamine. juba täna on liikmesriikidel võimalusel kvoote üles osta, võimalus kvoote üles osta, siin viime me sisse võimaluse, et liikmesriigid lihtsalt vähendavad äh, kvootide ülesostmise puhul seda üldist äh, riiklikku lage kvootide puhul, see on vabatahtlik skeem, sest äh, meie diskussioonidest on selgelt välja tulnud, et kohustuslik skeem lihtsalt poliitiliselt ei töötaks. niisiis äh, kuulan hea meelega teie kommentaare, suur aitäh! suur tänu, proua volinik ja nüüd saavad sõna fraktsioonide esindajad rahvapartei nimel saab pooleteiseks minutiks sõna härra Dess. härra juhataja, proua volinik, kallid kolleegid, ma tervitan sõnaselgelt seda, et täna parlament oli nõus arutama seda pakilise tähtsusega küsimust. me seega seis-, olime valmis seisma vastutusega silmitsi ja ma loodan, et ka teiste fraktsioonide esindajad näevad selles täiendavat võimalust aidata piimatootjaid väga keerulises olukorras. kindlasti on õige, et komisjoni taotlus tuleb viimasel hetkel ja et võib-olla paljusid ei saagi enam aidata, kuid see on siiski rohkem kui mitte midagi Äh, nüüd, mis puudutab kvootide äh, tagasiostmise programmi, ma arvan, et see on oluline selleks, et äh, sellel programmil üldse mingi toime oleks, kuid selles suhtes ei valitse ei selles majas ega nõukogus enamus viide sellele, et kvootide suurendamist tuleks jagada prioriteetsele tootjarühmadele, on äh, vastuolus kehtiva seadusandlusega ja kui me räägime artikli saja kaheksakümmend kuus vastuvõtmisest, siis selles osas ma teeksin omapoolse muudatusettepaneku selleks, et selle meetme rakendamine või selle piima liitmine selle artikli alla kehtiks ainult järgmise kahe aasta vältel. see kui me räägime kahesaja kaheksakümnest miljonist eurost, siis teie, proua volinik, olite nii kena ja tõepoolest tulite meie parlamendi taotlustele vastu ja ma tõepoolest palun teie kõikide toetust sellele taotlusele neljapäeval. ja järgmisena saab progresside nimistide nimel sõna härra De Castro. Signor Presidente, signora Commissaria, onorevoli kolleegid. härra president, volinik, kallid kolleegid kõigepealt ma sooviksin kasutada juhust väljendamaks oma heameelt selle üle, et täna hommikul otsustati parlamendis kiireloomuliselt arutada piimasektori, piimandussektori küsimust. see puudutab muidugi piimaküsimust ja teiste piimatoodete küsimust. see, et see päev, küsimus kiiresti päevakorda tõsteti, aitab meil äh, Ehm, arutada seda küsimust väga keerulisel ajahetkel, see puudutab kogu põllumajandust ja eriti piimasektorit. me loodame, et komisjon, nagu proua volinik seda juba ütles, saaks ehm, võtta arvesse Euroopa Parlamendi arvamust, kes leiab, et senised meetmed ei ole piisavad olnud, võttes arvesse, kui tõsist, ehm, kui tõsine kriis on meid tabanud me E, e, e, loodame komisjoni peale selles keerulises olukorras. ma sooviksin rõhutada, et Euroopa Parlament leiab, et on hädavajalik ka-, kaasada parlament kõiki, kogu otsuse langetamisprotsessi. sellega seoses me arvame, et Euroopa Parlament peab saama informatsiooni komisjonilt äh, selleks, et saaks selleks, et ta saaks kasutada õigusi, mida võimaldab talle sada kaheksakümmend kuus eh, ka põllumajandusküsimustes ning ALDE nimel saab nüüd sõna härra Liian. Uh, tänan, sooviksin tänada volinikku siia tulemast, et eh, seletada neid pädevusi, mida soovitakse saada kahekümne seitsmendal septembril võeti vastu resolutsioon siin parlamendis, mida ma tervitan ja on hea, et tegeletakse tõsiselt äh, selle piimandusvaldkonna äh, probleemiga ja et eraldatakse kakssada kaheksakümmend miljonit eurot. ma usun, et teie ettepaneku põhiosa võib tähendada küsimusele, et miks need küsimused nüüd tulevad niivõrd viimasel hetkel äh, turu äh, parandamiseks, te ise ju ütlesite, et turg juba elavnebki ja ma usun, et äh, kvootide osas me suurt äh, mõju ei näe, aga noh, kuna nad on vabakutselised, siis meie fraktsioon ei ole ka nende vastu. aga nüüd äh, piimatoodete ja piima sisseviimine artiklisse sada kaheksakümmend kuus, siis äh, tihtipeale volinikud äh, küsivad parlamendilt äh, pädevusi äh, lahendamaks mõnda probleemi, aga täna nüüd meilt palutakse anda komisjonile pädevus ilma, et öeldakse, et mis tegevusi nad plaanivad teha probleemi lahendamiseks. kui ma kuulasin teid varem, siis te ei öelnud, et teil on vaja seda uut õiguslikku alust selleks, et maksta välja see kakssada kaheksakümmend miljonit eurot, aga kas teil on selleks seda pädevust vaja, selgitage palun. meie mure äh, tõesti seisneb selles, et äh, me anname teile nii-öelda täieliku tegutsemisvabaduse siis äh, carte blanche'i. kui teil on ka muid äh, ideid, siis tegelikult ju äh, finantsraamistik on suhteliselt piiratud. ja me oleme valmis neid pädevusi andma, kui need on ajaliselt ja tingimuslikult piiratud. ja roheliste nimel saab pooleteiseks minutiks sõna härra Hausling. jah, kallid kolleegid, nüüd asi hakkab lõpuks ometi kohalt liikuma komisjon on see, kes peab nüüd kandma kogu vastutust, täna hommikupoolikul nägime täna hoopis teistsugust olukorda ja me oleksime meeleldi olnud kaasatud sellesse protsessi. me ei ole finantsabi vastu, aga tuleb endale selgelt aru anda, et tegemist on tilgaga, külmaveetilgaga kuumale kivile ja üldse ei ole meil võimalik otsustada selle üle, milline saab olema selle kasulik efekt, see, kuidas see mõjutab ähm, pakkumist ja nõudlust ja see just on see otsustava tähtsusega küsimus. ma olen kindel, et sest see abi ei too endaga kaasa tootmise vähenemist ja seega ei saa see olla väga efektiivne. nii, ja nüüd me peaksime tegelikult, tegelikult perspektiiviks võtma pikaajalise programmi, pikaajalise poliitika väljatöötamise selleks, et me suudaksime juhtida äh, nõudlust ja pakkumist selleks et me suudaksime varustada turgu kvaliteetsete toiduainetega selleks peab olema meil piimapoliitika ja see on meie nõue, et me peaksime loobuma ekspordtoetuste maksmisest. ma arvan, et meil on tõepoolest vaja äh, poliitikat, mis oleks, läheks kaugemale kui käesolev kriis, mis ei oleks mõeldud ainult äh, pakilise päevaprobleemi lahendamiseks. me oleme selle võlga meie Euroopa tootjatele me peame tagama, et nendele ei teeks liiga mitte keegi, sealhulgas supermarketite ketid. üheks minutiks saab sõna härra Nikolson. <clears throat> Uh, suur aitäh, härra president. esiteks sooviksin öelda, et äh, kindlasti tervitan äh, seda otsust eile õhtul komisjonis äh, täna õhtul on meil nüüd võimalus äh, tuua rohkem selgust siia olukorda. see reaalsus ja see frustratsioon, mida paljud piimatootjad tunnevad, on ilmselt see, et kuigi nad on äh, on näinud äh, mingil määral seda, et raha on nende poole teel, siis nad ei ole seda siiski oma pangaarvel veel näinud ja see kindlasti loob teatud frustratsiooni äh, piimandustootjatele, kes eh, on juba päris, osadest, osad neist on juba väga pikka aega olnud finantssurve all. aga ma tõesti arvan, et see on äärmiselt kasulik ettepanek, mis on tehtud. Eh, ma näen, kuidas, et artikkel sada kaheksakümmend kuus tuleks paika panna, et saaks eh, abi teha nii kiireks kui võimalik ja see on ka meie ees olev väljakutse mulle meeldib härra Tessi muudatuse ettepaneku mõte, kui ta selle esitab, siis ma kindlasti toetaksin seda, et seda piirataks kahele või kolmele aastale, lihtsalt et see kõik tehtud saaks, aga ma ei ole väga veendunud selles väljaostuskeemis, me peame seda tegema siiski tööstuse kaitsemiseks. aitäh, härra Nikolson! ja nüüd saab Euroopa vasakpoolsete nimel kaheks minutiks sõna härra Lööjeri. tänan, härra president, proua volinik ma olen sunnitud teile täna õhtul taas kord ütlema, et need finantsmenetlused on, millest te välja pakute, on vaid tilgake vett selles meeleheite meres, milles elavad tänapäeval äh, põllumehed. Te rääkisite mm, äh, kahesaja kaheksakümnest miljonist, paar nädalat tagasi oli juttu kuuesajast miljonist. Te annate tuhat eurot neile kes ähm, päevas kaotavad kakssada kuni viissada eurot. meil on vaja tegelikku toimivat kiire loomulist äh, abiprojekti, meil ei ole vaja, meil ei ole vaja plaastrit äh, vähi vastu. see äh, puudutab eelkõige piimalehmade küsimust, te hävitate praegu meie põllumajanduse, sest noored on kõige rohkem hädas, väikesed, väikepõllupidajad kes toodavad kvaliteetseid ähm, juustusid, kes kaitsevad keskkonda, kuidas te saate midagi sellist välja pakkuda, kui äh, paljudel peredel Euroopas ei ole äh, vähematki võimalust osta näiteks endale piima ja kui teie plaan läbi läheb, siis piima me Euroopas enam jooma ei hakka. ning äh, mind hämmastab see, et te kavatsete kasutada artiklit sada kaheksakümmend kuus mis annab teile täielise, täielikud volitused ja täieliku pädevuse tegutseda ja samas just nimelt see äh, sundis teid liberaliseerima kvoodid, mis tegi kaasa selle kriisi, mida praegu meid on tabanud. sest äh, isegi praegusel hetkel näitab Euroopa Kontrollikoda, et kahe tuhandest kahe tuhande seitsmenda aastani äh, kasvasid piimatoodete Eh, hinnad seitseteist protsenti, samas kui eh, tootjatele maksta eh, kuus protsenti vähem. nii et ma tahaksin öelda, et on väga õige aeg osutada suurt abi piimatootjatele ning tulema, tulla, peame tulema tagasi miinimumhindade juurde. me ei luba, tohi lubada kapitalistlikul turul hävitada ära meie põllumajamehed suur tänu, härra Lüjerik ja nüüd saab äh, äh, sõna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 see pole ju mingi looduslik katastroof, mis täiesti ootamatult meile kaela langes. see on terve rea valeotsustuste tagajärg. Need valeotsustused põllumajanduses, nende eest peab keegi vastutama ja me peame tegema midagi niisugust, et me tulevikus ei seisaks sellise olukorraga silmitsi. ja ma tahaksin saada tõepoolest detailset vastust. meil oli siin kuulamine kuulamine komisjonis, komisjonis. ja nüüd ma tahaksin teada, mida siiski liikmesriigid võiksid ja saaksid teha selleks, et raha tõepoolest otstarbekalt ära kasutataks ja et seda äh, raha jaotataks mitte ainult suurtootjatele, vaid ka pereettevõtetele ja raha tuleb jagada ju eeskätt nendele kes on kõige keerulisemas olukorras. kuidas te kavatsete toimida diskrimineeri-, diskrimineerimise puhul, nii nagu praegu Ungari suhtes? me, me oleme saanud ainult, kätte ainult ühe kolmandiku meile ette nähtud abist. nii, nüüd saavad sõna eh, järgmised kõnelejad, esimesena Rahvaparteist eh, härra Lavia. president, signore commissario, onorevoli kolleegid. volinik eh, härra president, lugupeetud daamid ja härrad, minu meelest on väga tore, et te otsustasite siia tulla ja rääkida eh, piimasektorist ja juustusektorist. on tõsi, et praegusel hetkel puuduvad operatiivandmed, kuid ma näen siiski, et me liigume otsustavalt lahenduse suunas. hoolimata sellest, teie pakkumised ei suuda lahendada kõiki probleeme, hoolimata sellest ma arvan, et et artiklites seitsekümmend kaheksa, seitsekümmend üheksa muutmist eh, tuleks eh, arutada ja mis puudutab artiklit sada kaheksakümmend kuus, siis eh, lõigud A ja B, mis pakuvad erinevat kaitset erinevatele toodetele ning mis puudutab siis seda, et hinnad kas tõusevad või eh, et langevad eh, teatud toodete juures, teiste toodete juures juba sekkutakse siis ainult, kui hinnad tõusevad, see tundub olevat ebaõiglane. minu meelest peab mõtlema ka selle peale, millised pädevused on antud Euroopa Parlamendile artiklis kaheksakümmend kuus, minu meelest äh, see äh, artikkel võiks arvesse võtta seda, mida ütlesid sotsialistid paar minutit tagasi, ma sooviksin ühtlasi meenutada ka volinikule äh, seda, et nagu öeldi, seitsmeteistkümnendal septembril me peame miinimumabid garanteerima kõikidele sektoritele, sõltumatult riiklikest piirangutest. tänan ja nüüd saab üheks minutiks saab sõna härra Kapulas. Obrigado, senhor presidente, senhora comissária. Todos temos, infelizmente, a noção da proua volinik, me kõik oleme nõus äh, selles osas, et me oleme praegu Euroopas siin kriisis, sellest on räägitud viimastel kuudel pidevalt. me peame miljonid äh, põllumajandustootjad päästma pankrotist ja meil on vaja laialdast poliitilist toetust selle eesmärgi saavutamisel ja me tervitame loomulikult neid algatusi, need ei ole piisavad, aga millegagi vähemalt on ikkagi välja tuldud. sotsiaaldemokraatlik äh, fraktsioon hääletas täna hommikul selle kiireloomulise küsimuse käsitlemise poolt, aga me tahame siinkohal toonitada, et Euroopa Parlamenti tuleb jooksvalt informeerida kõikidest algatustest, mida komisjon plaanib praegu või järgmistel päevadel. meil tuleb teha kõik selleks, et luua turul uuesti tasakaal niimoodi, et tootjad saatsid ka korraliku sissetuleku, nii nagu Lissaboni ettepanek ette näeb. ja härra Paulsen, üks minut, palun. tänan, president. suur tänu, proua volinik on täiesti selge, et me peame kiiresti tegutsema, kui meil on praegu kriis äh, toidutootmisvaldkonnas, nii oleme me teinud ka seoses äh, pankade ja autotööstusega ja nüüd siis on meil piimanduskriis. aga neid kriise tuleb ikka ja jälle, võib-olla järgmine kord äh, ei ole meil piimakriis, vaid näiteks vilja või mingi muu tootekriis ja ma ise tegelikult Läheksin nüüd natukene kaugemale sellest arutelust. me ei saa alati lahendada neid akuutseid probleeme. meil tuleb leida aega ja poliitilist tahet äh, selleks, et me paneksime paika Euroopa ühtse jätkusuutliku põllumajanduspoliitika, mis oleks tugev, mis oleks paindlik ja mille abil oleks võimalik vältida kõiki hindade kõikumisi ja negatiivseid mõjusid. ma tõesti soovin, et maapiirkond Euroopas äh, toimiks ja see ei toimu ju ilma tootjate ja loomadeta suur tänu. jah, palun, mis te soovisite öelda? see Bove ei saa kahjuks siin olla, sellepärast räägin mina. mul on küsimus proua volinikule, kas proua volinik, te tõesti usute, et piimatootjate protestid saavad selle kahesaja kaheksakümne miljoni maksmise järel läbi? ma tegelikult, äh, kui me selle teie ettepaneku poolt homme hääletame, siis me anname teile carte blanche'i, sest me tõepoolest ei tea, kuidas te täpselt toimida kavatsete teile antud volitustega. me peame vaatama tõsiasjadele otse näkku, aga me siiski tahame teile südamele panna, et Äh, parlament soovib selles küsimuses olla juhtivaks jõuks vastavalt artiklile kuuskümmend kuus ja me tahaksime äh, meeleldi ka käesolevas kontekstis teada, mida te mõtlete ümberstruktureerimise all. kas see tähendab seda, et raha äh, jagamise printsiibiks saab see, et toetatakse tugevaid ja väikesed ettevõtted on sunnitud oma tegevuse lõpetama ja lähevad pankrotti? ja asi on ju oluline, sellepärast et äh, me peaksime arvestama raha jagamise puhul ka äh, äärealade regioone, vähem arenenud regioonide toetamise vajadust. tänan, härra Hosling. nii, ja härra Vlasovitši pole samuti kohal. kas ta on seal kusagil peidus? ei ole. siis lähme härra Ferreira juurde, kellel on kõneaega üks minut Sr. president, Sra. komissaria, proposta apresentada. tänan, härra president, proua volinik. see komisjoni ettepanek näitab selgelt, et komisjoni piimanduspoliitika oli vale. nüüd siin nähakse ette kompenseerimist, sellepärast et paljud piimatootjad kannatavad praeguses olukorras väga oluline on panna paika selline ühine põllumajanduspoliitika, mis oleks õiglane ja kus oleksid ka korralikult toimivad kvoodid praegu on aga olukord selline, et tuhanded talunikud loobuvad talupidamisest äh, paljudel perekondadele sissetulekud, töökohad lähevad kaduma, praegu on äh, tõesti väga paljud äh, niimoodi kaalukausil ja paljudes piirkondades põgenetakse siis maalt linna, see toob endaga kaasa keskkonna ja sotsiaalprobleeme, meil tuleb kohe tegutseda, et aidata neid tootjaid. nüüd on lubatud ja vabastatud neid vahendeid, aga ma tahaksin veel kord toonitada et me peame kogu seda asja vaatama laiemas kontekstis, kogu kvootide süsteem tuleks üle vaadata. oluline on mõelda pikas perspektiivis. ja järgmisena saab sõna proua Dots. Thank you um,. Like the majority. aitäh, eh, nagu enamik selle koja liikmeid eh, hääletasin mina täna selle poolt, et toetada kiireloomulist menetlust, mis puudutab artiklit sada kaheksakümmend kuus. igasugune finantsabi piirandussektorile on äärmiselt oluline selle ellujäämise eh, nimel, eriti mis puudutab väikeste pereomanduses eh, farmide ellujäämist, eh, nagu meil Põhja-Iirimaal päris palju on. kui teil on vaja muudatusi artikli saja kaheksakümne kuuesse selleks, et see kakssada kaheksakümmend eurot saaks kätte jagatud, siis äh, sellel on minu laialdane toetus. loodame ainult, et see raha välja makstakse ka kiiresti, sest et paljud äh, toetajad on oodanud juba liiga kaua seda abi, mida nad väga vajavad aga ma olen veidi pettunud nendes ettepanekutes, mis puudutavad artikleid kuuskümmend viis kuni kaheksakümmend neli, on peaaegu täiesti selge, et neil ei ole mitte mingisugust mõju Ühendkuningriigile ja siin tekib ka rida küsimusi nendest äh, Äh, tundub, et see loob ebaausa äh, mängumaa Euroopa regioonide vahel ja tundub olevat vastuolus komisjoni hetkepoliitikaga. aitäh, proua Toots. nüüd üheks minutiks. Äh, pooleteiseks minutiks. härra Peshu tänan, härra president. poliitikus, äh, poliitikas peab olema järjekindel. viimaste nädalate jooksul väga paljud meie seast nõudsid komisjonilt, et ta võtaks kasutusele meetmed äh, ja kui äh, vastused on leitud, siis me hääletame nende poolt, isegi kui need jõuavad liialt hilja ja Eh, mis eh, ei ole tihtipeale seotud sellega, mis on siin parlamendis öeldud ja mida öeldi ka minister. see summa eh, ei, on võimalik aitama, võimeline aitama vaid lühikeses perspektiivis. see, sest lahendused on siiski seotud kvootide süsteemi muutmisega. me ei, me ei saa eeldada, et selle sektorit tabavad üksteise järel äh, kriisid. täna küsimus ei ole siiski selles, küsimus puudutab äh, artiklit sada kaheksakümmend kuus. ja proua volinik, minul on teile lihtne küsimus. artikkel sada kaheksakümmend kuus, mida äh, peab, kavatseb teha, millal ja kuidas? suur tänu, härra Bechü ja nüüd saab minutiks sõna proua Garcia Perez. suur tänu teile. kuu aega tagasi rääkisime siin Euroopa Parlamendi resolutsioonist sekkumise kohta piimasektorisse. nüüd on kaks uut pakku, mis veel tehtud, mis puudutavad piimanduskvoote ja see artikkel sada kakskümmend kuus. kuid proua volinik, siin on vaja siiski mõelda midagi globaalsemat. ei ole mõtet ükshaaval välja pakkuda ettepanekuid, me küsimusega oleme tegelenud juba mitu kuud, me peame leidma üle-euroopalisi lahendusi ja me leiame, et miinimumpakkumiste välja äh, pakkumine tek-, äh, tekitab raskusi äh, ühtse põllumajanduspoliitika arendamisel välja pakutud kakssada kakskümmend miljonit, need on väga teretulnud, kuid tahaksin meenutada proua volinikule, et selles parlamendis me võtsime vastu resolutsiooni, kus räägiti vajadusest kuuesaja miljonilise fondi loomisest selleks, et, et vastu astuda viimandussektori kriisile. tänan ja nüüd saab sõna üheks minutiks proua Raimers. kallid kolleegid, artikkel sada kaheksakümmend kuus ja seitsekümmend üheksa muutmises näen head võimalust efektiivse põllumajanduspoliitika edendamiseks. loomulikult on seda väga ohtlik rakendada ajal, mil meil kehtivad endiselt eh, piimakvoodid sest see on samm, mille me võtame sündmustele tagantjärele joostes. seetõttu lükkan selle ettepaneku tagasi, lihtsalt selle najal on selgelt näha, kuidas komisjon tahab parlamendi enda huvides ära kasutada ja seetõttu silmas pidades seda, et praktiliselt me seisame silmitsi Lissaboni mm, lepingu jõustumisega, on see eh, viimane võimalus komisjoni jaoks äh, asju oma kasupõks pöörata ja jätta meid ilma artikli kuuskümmend kuus äh, rakendamisest. juhul, kui me sellega nõustuksime, kui parlament selle artikli sada kaheksakümmend kuus muutmisega, siis olen täiesti kindel, et niisugune muudatus tohib olla ainult konkreetse ajalise piiranguga. suur tänu, proua Raimers ja kaheks minutiks saab sõna härra Hashworth aitäh, härra president. Äh, piimandussektor on kriisis ja tahaksin väljendada oma tänu volinikule tema äärmiselt ajakohaste tegevuste eest, mis on väga õiged see kakssada kaheksakümmend miljonit eurot on üsna realistlik summa ja ilmselt tööstus seda ka tervitab. ja ma olen veendunud, et on vajalik anda pädevused artikli saja kaheksakümne kuue järgi, et tootjate vajadustele saaks piisavalt kiiresti reageerida, nii et sellel on minu toetus, minu, sellel on minu toetus, kuigi ma eelistaksin, et me eh, piiraksime selle võimaluse kuni aastani kaks tuhat kolmteist, eh, see oleks viimane tärmin. mis puudutab seda äh, Äh, väljaostuskeemi, mis äh, võimaldaks kehtestada lisamaksu, siis selle koha pealt mul on reservatsioonid. see karistab tõhusaid progressiivseid tootjaid, neid noori inimesi, kes on just meie tööstuse tulevik. ja see saadab äh, väga palju valesid sõnumeid. elame äärmiselt kõikuval turul ja tegelikult on sellel tööstusel vaja mitte lühiajalisi reaktsioone, vaid pikaajalisi strateegiaid olen olnud pikaajaline äh, voliniku toetaja just tema pikaajalise visiooni pärast äh, selle tööstuse jaoks ja julgustaksin teda ka seda rada edasi käima, ehk siis pikaajalised strateegiad, mitte lühiajaline reaktsioon. suur tänu, pooleteiseks minutiks saab nüüd sõna härra Kallimov. Szanowny panie przewodniczący, härra president, proua volinik, loodan, et eh, piimatootjad on nüüd kõige hullema selja taha saanud. Eh, otsus toetada piimatootjaid kahesaja kaheksakümne miljoni euroga järgmisel aastal, see on väga hea märk aga siin endiselt on säilinud väga fundamentaalsed küsimused selle koha pealt, kuhu piimatootjad ja piimatootmine tulevikus minema peavad. kõige olulisem küsimus on kvootide tulem-, tulevik. hetkel on käimas kaks trendi. esimene on äh, põllumajanduspoliitika ülevaatamise tulemus mis samm-sammult peaks ära viima, peaks viima kvootide kaotamiseni aastal kaks tuhat viisteist. ja teiseks piima pakkumise vähendamine ja need kaks asja on teineteisega vastuolus. mina pooldan kvootide säilitamist aga ainult siis, kui kvoodid liikmesriikide vahel on jaotatud objektiivsete ja ausate kriteeriumide järgi. selliseid objektiivseid ausaid kriteeriume on muidugi väga raske paika panna, aga ma arvan, et see on seda väärt mis puudutab artikli sada kaheksakümmend kuus äh, rakendusala laiendamist, siis jah, muidugi, aga ära peab defineerima äh, selle rolli ja need instrumendid, mida komisjon kasutama hakkab suur tänu ja nüüd saab sõna üheks minutiks härra Kelly. aitäh äh, volinik, piimakvoot on midagi sellist, äh, kriis on midagi sellist, mille äh, komisjon on täiesti ära rikkunud. kaheksateist kuud tagasi ütlesite te, et piimatõused, hinnad tõusevad märkimisväärselt väga paljudes riikides, seejärel nad hoopis kukkusid. komisjon loomulikult peab reageerima kiiremini turul, seetõttu on see ettepanek äh, positiivne. minu valimisringkonnas Munsteris äh, palju, on väga suur osa piimatööstusest, just need perekondade valduses olevad piimafarmid äh, lihtsalt ellujäämise äärel, pankroti äärel. Neil on väga keeruline olukord, samas kui pankasid ja pankureid on välja ostetud tohutute summadega härra Kelly, palun, kas te räägiksite veidi aeglasemalt? ütleb härra president. see kakssada kaheksakümmend miljonit piimafondi, mida, mis eile välja kuulutati, on väga teretulnud, aga äh, see on lihtsalt väike plaaster palju suurema probleemi peale. Äh, eile öeldi, et äh, see summa peaks olema kuussada miljonit selleks, et näidata üles solidaarsust just väikeste farmerite vastu, siis peab sellise numbri juurde ka jääma. komisjoni järgmiseks prioriteediks peaks olema kogu piimapakkumise küsimuse käsitlemine. ma tõesti usun seda, kuni selle küsimusega tegeletakse, on meil ainult üha rohkem probleeme ja varsti saavad meil plaastrid otsa, aitäh! suur tänu, härra Kelly ja nüüd saab üheks minutiks sõna proua Jegle. suur aitäh, proua volinik! jah, me peaksime olema nõus sellega, et piim kaasatakse artiklisse sada kaheksakümmend kuus me ei saa pidevalt kritiseerida, et komisjon on kohutavalt aeglane, seekord ju on nii. nüüd on komisjonil ükskord ometi võimalus kiiresti tegutseda ja me peaksime andma komisjonile selle võimaluse ja me peame jälgima ja see on ka meie võimaluses kogu protsessi edaspidi kontrollida. kakssada kaheksakümmend miljonit eurot on tõepoolest väike tilk kuumale kivile aga andke andeks, millised on meie teised võimalused, me peame ikkagi endale aru andma, et rohkem raha lihtsalt ei ole. meie tahame, et selle kakssada kaheksakümmend miljonit eh, jagataks nendele piimatoodetele, kes on kriisist kõige enam kannatanud meie jaoks on erakordselt oluline, sest tegemist on inimestega, inimestega maapiirkondades. Äh, toetage äh, proua volinik piimafondi, ma tahaksin tõepoolest, et me ei räägiks sellest mitte ainult, ma tõepoolest soovin, et te signaali äh, aduksite, selgelt endale teadvustaksite. suur tänu ja nüüd tuleb vaba mikrofon, kõigepealt saab sõna proua Padram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 mina hääletasin samuti selle kiireloomulisuse küsimuse poolt, sest ma leian, et äh, artikli sada kaheksakümmend kuus muutmine on väga oluline, praegune piimasektor väga raskes olukorras, see tähendab seda, et on vaja kasutusele võtta kiireloomulised meetmed, see puudutab seda nii majanduslikel kui sotsiaalsetel põhjustel. mina olen pärit Portugalist ning äh, Assuuri saartel on just piimandussähtur kõige tähtsam ning see puudutab eriti just selliseid piirkondi, mille inimeste, kus inimeste olukord on eriti keeruline. ja ma loodan, et ka piimakvoodid taastatakse endisel kujul kahe tuhande viieteistkümnendast aastat peale. tegu on meetmetega, mis äh, on väga vajalikud ja need tuleb kiirelt vastu võtta. samuti on olema mures lisapädevuste andmise pärast äh, komisjonile sest ma leian, et komisjon ei ole olnud piisavalt ähm, vastuvõtlik äh, ja on tegutsenud ainult siis, kui talle survet avaldati, nii et ma loodan, et äh, artikkel, äh, et, et komisjon lisab artikli sada kaheksakümmend kuus lisa, mis räägib ka uue fondi loomiseks piimandussektori aitamiseks ja nüüd saab, saab sõna üheks minutiks proua Jarr. härra Jarr Äh, suur aitäh! tahaksin tervitada, proua volinik, teie taotlust. aga mulle ei meeldi piimakvootide ümberstruktureerimise plaan. selline aktsioon, juhul kui see loodate, et see peaks tooma edu, peab olema tingimata kohustuslik ja mitte vabatahtlik. sest muidu äh, me soovitud tulemust ei saavuta. nii et muidu me peaksime järjekordse hakkama kvoote tõstma suure vaevaga, siis me pärast ei tea, kuidas me sellest olukorrast välja tuleme ja siis me seisame silmitsi sellega, et me peame terve rida piimatootjaid, e, et tootmisettevõtteid saneerima. seetõttu me peaksime vaat-, vaata, pöörama tähelepanu pigem sellele, et üksikettevõtjad tu-, tunneksid ennast turul kindlamalt ja suudaksid eh, keerulistes majandusoludes orienteeruda. suur tänu ja nüüd saab sõna härra Cortes. härra president, proua volinik, kallid kolleegid, tõsi see on, et me võtame kasutusele meetmed, mille eesmärgiks on vähemalt osaliselt piimandussektori probleemid lahendada. kõik, mis me siin oleme, teame, millises olukorras on praegu eh, on piimandussektor, millises olukorras on põllumehed ja me teame, mida see tähendab põllumeeste ja nende perekondadele ning nad ei taha ju tegelikult kogu aeg toetusi, nad tahavad võimalust teha väärikalt oma tööd, nad tahavad võimalust oma toodet müüa ausa hinnaga, võtmis, võttes arvesse nende tehtud investeeringuid ja jõupingutusi. meil on teie vastu, proua Olinik, suur usaldus. E, meil on vaja e, tulevikus põhjalipanevaid reforme läbi viia ning võite arvata, et parlament neid ka toetab. nüüd saab sõna proua Mäkinist aitäh härra president aitäh volinik kõige olulisemad sõnad mis komisjoni poolt tulid olid see et turuhinnad tõusevad me peaksime seda siin kojas ka eh, tunnistama ja avaldame survet ka selles osas, et need, et sellest oleks mõju ka tootjatele, me ütleme, et siin on kakssada kaheksakümmend miljonit neile, aga nad eh, eelistaksid eh, siiski, et ka hinnatõus nendele kasuks tuleks, see on neile olulisem kui mingisugune abi. me peaksime tunnistama siiski seda, et sekkumist ja eksporditoetusi on kasutatud selleks, et hindu säilitada isegi sellel kohutavalt eh, madalal Äh, hinnatasemel tootjate jaoks, ma arvan, et osa kriitikast, mis siin avaldatud, on ebavajalik ja liiga ränk. Ähm, äh, toetan seda, mis puudutab artiklit sada kaheksakümmend kuus, selleks, et te saaksite selle summa siiski välja maksta, mis on minu arvates siiski ainult sümboolne, mitte väga oluline. me peame siin vaatama, mis juhtub põllundusmeetika reformiga pärast aastat kaks tuhat viisteist, see kõrgtaseme grupp äh, tegeleb sellega ja need, kes ei toeta Äh, kes toetavad siin põllum-, piimanduspoliitikat, te peate toetama ka korralikult rahastatud põllumajanduspoliitikat pärast aastat kaks tuhat kolmteist, muidu on teie lubadused tühjad. aitäh, proua Mäkinis, härra Bouvet, palun. tänan, ma pidin enne sõna võtma, kuid ma pidin prantslastele selgitama, mis toimus eile Luksemburgis ma arvan, et äh, nõukogu otsus on halb otsus, see on halb sellepärast, et ainus sõna, mida me siin tekstis näeme, on restruktureerimine. Prantsusmaal äh, oli nelisada kaheksakümmend tuhat äh, tootjat veel kümme aastat tagasi, nüüd on neid umbes üheksakümmend tuhat. Öeldakse, et raha on mõeldud neile, kes on kvoodid ületanud kuid kokkuvõttes muudab see kõik piimatootjate olukorra veel halvemaks. me ei liigu õiges suunas. Need äh, kakssada kakskümmend miljonit, mis eraldati, see on viiskümmend eurot äh, kuus äh, põllu, majapidamise kohta, see on peaaegu põlastus, võttes arvesse, milli-, kui raskes olukorras on tootjad ning võttes arvesse artiklit sada kaheksakümmend kuus, Eh, kui meil on õigus kaasotsustusmenetlusele eh, eh, põllumajandusküsimuses, ei tähenda seda, et me anname lihtsalt val-, tühja tšeki komisjonile. tänan ja nüüd saab sõna härra Nikulescu. suur tänu. ma sooviksin esitada küsimusele volinikule nüüd siis äh, see raha, mida on lubatud piimasektorile. kas see antakse liikmesriikidele ajaloolistest põhjustest lähtuvalt? paljud liikmesriigid ei ole sellega rahul ja seetõttu nõuavad nad turgude liberaliseerimist, kuna osad liikmesriigid ei saa toota piisavalt äh, oma tarbeks president katkestab kõneleja ja palub teha kõne aeglasemalt. jätkan, olgugi et ma ületan siis aja. ühesõnaga, raha jaotatakse liikmesriikidele ajaloolistest kriteeriumitest lähtuvalt, aga osad liikmesriigid arvavad, et see on ebaõiglane ja seetõttu nõuavad nad turgude liberaliseerimist. kas ähm, te ei arva,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 soovime aidata kõiki neid, kes kannatavad kriisi negatiivsete tagajärgede all, nii et ma sooviksime, et et me suudaks midagi tege-, me teha pikas perspektiivis. me peame arvesse võtma kõiki meetmeid, mida võimalik kasutusele võtta oleks ja sooviksin öelda ka seda, et äh, et eh, Bulgaaria aktsepteerib vaid eh, osaliselt kaksteist murd kahekümne nelja muudatusi. ma arvan, et muudatusi tuleb arve, teha, võttes arvesse ka iga liikmesriigi eripära. Eh, tuleb arvesse võtta ka riiklikke reserve. meil peaks olema võimalik ladustada toodetud piima, sest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 ei tohi silmist kaotada seda fakti, et kui me räägime rahast, siis tuleb paika panna ka see, kuidas seda raha kulutatakse, kas see raha jõuab nendeni, kes seda kõige rohkem vajavad, kes kõige rohkem kriisi all kannatavad. mina ei ole selle poolt, et igaühele antaks natuke, sest siis me ei aita mitte kedagi. sooviksin äh, samuti vaadata ajalukku, enne kui hakkame tulevikust rääkima. umbes poolteist aastat tagasi said talunikud piima eest head hinda. Nad said Euroopa Liidult toetusi, et piimasektorit moderniseerida. me peame valmistuma tulevikuks äh, mineviku vigadest lähtuvalt ja vigu on tehtud me peame mõtlema sellele, kuidas piimandussektori arengut äh, planeerida, kui me kulutame raha otsetoetustele ja maaelu arengule, siis tuleks kindlasti kasutada ka piimakvootide äh, süsteemi. härra Sikerski, palun järgmisena. proua volinik, üks küsimus teile. kakssada kaheksakümmend miljonit eurot millele see kulutatakse, kas äh, ümberstruktureerimisele või nii nagu kakskümmend liikmesriiki soovisid, äh, lihtsalt äh, süstitakse see turule. mina sooviksin, et selle rahaga toetataks teatud abimehhanisme. ma ei ole arvamusel et talunikud saavad hetkel jätkata uuendustegevust. Nad ei ole võimelised laene saama ja praegu on raske investeerida. kakssada kaheksakümmend miljonit eurot ehk siis kaks eurot tonni piima kohta, mida Euroopas toodetakse. kas äh, komisjon soovib äh, vähendada kvootide haldamissüsteemiga tootmist. kas me oleme siin nüüd äh, samas olukorras kui suhkruturu reformiga, meil võib tekkida olukord, kus meil on piimapuudus või ka viljapuudus varsti. ja järgmisena härra Dorfmann. president, äh, mul on hea meel, et teie proua volinik, mõni nädal pärast seda, kui meie kõrge koda võttis vastu resolutsiooni piimaküsimuses, eh, järgite meiepoolseid nõudmisi. kui me räägime artiklist sada kaheksakümmend kuus, siis selle muudatusega ja piima eh, lisamisega selle artikli all olema nõus. kuid kvootide tagasiostmise ettepanek tekitab minus teatud äh, arusaamatust. ma arvan, et see ei ole väike, päris loogiline ettepanek. tahaksin veel öelda sedagi, et minu arvates äh, ei ole ometi võimalik, see saab olema mingi täiesti viimase variandi lahendus, me peame edaspidi töötama selleks, et välja töötada Euroopa ühtne piimapoliitika. ning viimasena saab nüüd sõna, äh, saab sõna proua Testind. kallid kolleegid tahan muidugi tänada selle kahesaja kaheksakümne miljoni euro eest, ma tõepoolest loodan, et see raha jõuab ka neljakümne tuhande e, Austria piimatootjani, neil on tõepoolest seda raha vaja. ja olukord väikeettevõtetes ja pereettevõtetes on praegu äärmiselt kriitiline proua volinik, e, me olime alati kehtinud kvootide kaotamise vastu hästi, teie toetasite seda kuid ma tõepoolest leian, et me peaksime ette valmistama meetmed selleks, et oleksime võimelised jätkusuutlikult põllumajandustootjaid abistama. kui me oleksime suutelised niisuguse süsteemi looma ja selle süsteemiga oma põllumajandustootjaid aitama, siis tõepoolest on see võimalik, vastasel korral on meil äärmiselt keeruline otsuseid Austrias selgitada. ja nüüd on sõna proua volinikul aitäh, härra president, olles nüüd ette tähelepanelikult kuulanud seda diskussiooni siin täna, pean ütlema, et äh, mõnedest sõnavõttudest võiks jääda mulje, et tegemist on esimese sammuga, mida me võtame selleks, et piimandussektorit äh, Euroopa Liidus aidata. ja see on täiesti vale arvamus, äh, vähemalt osad teist kindlasti teavad, mis on toimunud alates jaanuarist kui me äh, alustasime eraladustamisest, sekkumistest, eksporditoetustest, oleme väga palju erinevaid meetmeid võtnud äh, suve jooksul, nii et parlamendi uued liikmed ilmselt me peaksime läbi viima eriuuringu, et te saaksite teada, mis on toimunud äh, jaanuarist alates nüüd, mis puudutab äh, konkreetseid punkte, kahte ettepanekut, äh, mis täna teie ees on, pean jällegi kordama, et ülesostusskeem ei ole mingi uus skeem. see on skeem, mis on juba olemas, liikmesriigid saavad seda kasutada, kui nad tahavad aidata mingisuguseid konkreetseid äh, piimandustootjaid. see on pakkumine, seetõttu ei taha seda teha ka kohustuslikuks, aga see on võimalus äh, kuidas ettevõtjaid aidata. ja kvoot, mida välja ostetakse, see võib jääda riiklikku reservi, selle võib hiljem äh, laiali jaotada, kui liikmesriigid seda soovivad, nii et äh, see oli üks osa diskussioonist. teine osa, mis on siin palju rohkem huvi äh, tekitanud, on artikkel sada kaheksakümmend kuus. esiteks pean ütlema, et põhjus äh, saja kaheksakümnesse piimanduse sisseviimine on see, et me peame olema võimelised reageerima kiiresti ja ma ei näe siin mingit põhjust, miks piimandus ei peaks kuuluma saja kaheksakümne kuue alla, nii nagu teised valdkonnad, konkreetsemalt just pi-, lihandussektori puhul juba seal on. ja üldiselt need, kes on kartnud, et komisjon saab siin lihtsalt tühja tšeki ja hakkab seda suvaliselt kasutama, siis peaks äh, tegelikult äh, meenutama, et sada kaheksakümmend kuus on tavaliselt oma iseloomult väga positiivne skeem, millega aidatakse inimesi, kes äh, on sattunud raskustesse ja sellega saab reageerida väga kiiresti, nii et tegemist ei ole tühja tšekiga. seda arutatud, nagu te juba teate Äh, halduskomitees. olen kuulanud, millised on teie mõtted selle kohta, et äh, see ajaline piirang siin peaks olema kaks, kolm, neli aastat, see välistaks piimanduse, aga loomulikult äh, olen ära kuulanud teie poolt öeldu. tundub, et siin on ka palju eksiarvamusi. see kakssada kaheksakümmend miljonit eurot, see ei ole restruktureerimiseks, see on lihtsalt võimalus väga kiiresti äh, nii kui, niipea kui meil need formaalsused paigas on, äh, kui meil on nõusolek äh, ECOFIN-i kohtumiselt äh, novembris ja meil on paigas eelarve, allkirjastatud eelarve aastaks kaks tuhat kümme, ja siis me saame kiiresti tegutseda, aga seda me teha ei saa, kui meil sada kaheksakümmend kuute paigas ei ole nii et tegemist ei ole restruktureerimisega, nagu ma juba varem ütlesin, siis see on võimalus äh, kuidas liikmesriigid saavad nendest rahvuslikest ümbrikest eh, anda toetusi nendele, kes seda kõige rohkem vajavad. kuidas seda jaotada? mina ütlesin, et see peaks eh, põhinema tootmisel. Eh, olen kuulnud, et siin võib olla selle kohta ka teisi arvamusi, aga kui me hakkame sisemiselt are-, arutama, kuidas neid asju jaotada, siis ilmselt äh, teeme me seda vähemalt aasta lõpp, järgmise aasta lõpuni, sest et mõtteid oleks suurepäraseid palju, aga me ei suudaks siin kuidagi kokkuleppele selles küsimuses jõuda. nüüd äh, need mõned äh, spetsiifilisemad küsimused. tootjaorganisatsioonid, see on muidugi suurepärane variant. see on tegelikult ka vajalik. olen seda selgelt ka siin täiskogul äh, Äh, enne öelnud. kui talunikud äh, tegeleksid rohkem sellega, et äh, omavahel konkureerida, selle asemel, et suurte ettevõtetega konkureerida, siis sellest oleks kõvasti kasu, nii et mõistlik on teha siin koostööd olen teiega täielikult nõus selles osas, et äh, ülemaailmselt on probleemiks see, et miljard inimest nälgib, et äh, nad ei saa endale lubada igapäevaseid toiduaineid. seetõttu äh, tegi mulle väga haiget äh, see, et Euroopa talunikud külvasid piima põldudele, samal ajal kui ülemaailmselt on meil näljahäda. Äh, see ei ole kõige parem äh, sõnum, mille Euroopa põllumajandus võib maailmale saata. ja ütlen veel, et olen, mulle avaldab sügavat muljet see, et härra Bouvet, härra Häusling Äh, suutsid äh, niimoodi paisutada oma kõneaega, panin väga täpselt tähele, kuidas nad seda tegid, ma ei tea, kas see on mingi uus kord siin majas, et äh, üks võtab sõna teise asemel ja siis teine võtab sõna vaba mikrofoni ajal, minu arust see oli üks väga kaval nipp, aitäh! tänu, proua volinik ja see arutelu on nüüd lõppenud ning hääletus toimub homme neljapäeval ja äh, järgmine istung algab homme, kahekümne esimesel kell üheksa null null ja päevakord on juba avaldatud, istung on lõppenud. Bueno, buenas noches.